ja loomulikult seadusandluse puhul, puhul on ka oluline, et see töö saaks käima nii kiiresti kui võimalik, sest et äh, see asi peab äh, leidma sobiva lõpplahenduse proua Papadopoulou.